Bene. Eh, signore e signori. Eh... daamid ja härrad. ma räägin itaalia keeles, nii et palun pange endale kõrvaklapid pähe. tahaksin nüüd avada meie tänase kuulamise. see on siis kultuuri- ja hariduskomisjoni kuulamine. tervitame eh, volinikukandidaati Tibor Navratšitši ja tahaksin alustuseks öelda paar asja. see kuulamine, nagu te teate, on meie jaoks äärmiselt oluline, aga see ei oluline mitte ainult Kultuuri- ja Hariduskomisjoni jaoks, mille esimees ma olen, aga see on oluline kõikide teiste komisjonide jaoks, samuti ITRE komisjoni ja petitsioonide komisjoni jaoks ja tervitan kõiki äh, komisjonide liikmeid kuulamise toimumine näitab seda, et kultuur ja loovus on äh, sellised asjaomased äh, kvaliteedinäitajad, aga samuti on nad olulised ka sotsiaalse lõimumise ja ühiskondlike aspektide pärast. Need on väga oluline ka noorte jaoks ning meie kodakondsusega seotud poliitikad peavad olema rohkem seotud meie strateegiaga kakskümmend kakskümmend. meie jaoks on need üliolulised teemad selleks, et me saaksime rakendada Euroopa Liidu aluslepinguid, aga olulised selleks samuti, et mõista, millist Euroopat me tahame ja millised, millised ettepanekuid me teeme Euroopa edasiminekuks. kindlasti, härra Navratšitš, te mõistate, et mitte kuidagi ei saa alahinnata neid muresid, mis viimasel ajal kõlanud on, viimastel kuudel ehm, Euroopa Liidu liikmesriikides ja ka teie koduriigis. kindlasti te teate, et teil on olemas kõik võimalused meie küsimustele vastata ja niimoodi on teil võimalik anda meile konkreetsed tagatused, tagatised selle kohta, kuidas teie peate kinni äh, aluslepingutest ja kuidas te seote kultuuri äh, kõikide eluvaldkondadega ja kuidas te saate oma voliniku äh, pädevusi rakendada Euroopa Liidus? tahaksin teile kõigepealt teada anda, millised on tänased menetlused ähm, nagu te teate, siis äh, volinike kuulamised äh, on Euroopa Parlamendi äh, kodukorras kirjas ja seal on siis kirjas see, et volinikukandidaati hinnatakse tema üldiste pädevuste alusel, vaadatakse, kuidas nad panustavad Euroopa tulevikku ja millis-, kui sõltumatud nad on ja vaadatakse, kas nad on pädevad oma portfelliga äh, seotud ülesandeid äh, täitma. see ongi meie kuulamise eesmärk. ma, härra voliniku Kadinat on juba vastanud osadele küsimustele, mis ne, talle on vastatud ja kõik need äh, vastused on juba laiali jaotatud kõikides keeltes kõikidele liikmetele, need on olemas ka teie koosolekudokument, ekspertide hulgas koos eh, teie eluloo kirjeldusega, härra Navratšitš. ning eh, kuulamine täna õhtul toimub järgnevalt kõigepealt saab volinikukandidaat Tibor Navratšitš võimaluse rääkida maksimaalselt viisteist minutit. ta saab teha sissejuhatava sõnavõtu ja pärast seda sissejuhatavat sõnavõttu on aega nel-, neljakümne viie küsimuse jaoks, mis äh, tuleb äh, parlamendiliikmetelt. debatt toimub pingpong meetodil iga mm, selle faasi jaoks on kolm minutit, üks minut küsimuse esituseks ja kaks minutit küsimusele vastamiseks. tahaksin meelde tuletada, et esimene küsimuste voor tuleb fraktsioonide esindajate poolt ja fraktsioonilise kuuluvuseta liikmetelt. ja tahaksin meelde tuletada, et ITRE komisjon, kes on kaasatud komisjon meie kuulamusel, ja petitsioonide komisjon on siis kutsutud äh, komisjon. kui küsimuste-vastuste voor on läbi, siis lõpus äh, on härra Navratšitšil äh, võimalus viis minutit sõna võtta, et sõna võtta, et siis kokku võtta kogu oma sõnavõtt. keeled on kahekümne kolm, kaks, kakskümmend kolm keelt on täna meil kasutusel, kõik kõnelejad äh, saavad äh, rääkida ja kõneleda oma keeles, äh, välja arvatud malta keel ja mul on selle eest väga kahju. Äh, kuulamine on ähm, ka veebis ülekantav ja samuti on võimalik ka hiljem meie veebileheküljelt seda mm, lindistust või salvestust siis üle kuulata ning tuletan teile meelde, et kuna tõlge toimub sünkroontõlkes, siis oleks väga hea, kui te väga kiiresti ei räägiks tervitan härra Navratšitšit ja annan teile viieteistkümnendaks, viieteistkümneks minutiks